Ladies and gentlemen, good afternoon. daamid ja härrad, tere pärastlõunat, ma tuleks, tahaksin teile meelde ja teie omakorda võiksite meelde tuletada teistele, kes tulevad natukene hiljem saali, et me peame täna hääletama pärastlõunal ja kui teil hääletuskaarte kaasas ei ole, siis palun hankige endale see hääletuse ajaks. nii et ähm, selles siis kohe alguses. aga esimene päevakorrapunkt, päevakorra kinnitamine päevakorra kui kellelgi vastuväiteid ei ole, siis on see sellisel kujul vastu võetud. aitäh! juhataja teadaanded. kõigepealt ähm, keeleprofiilist. täna ei ole meil keelt horvaadi, äh, tõlget horvaadi ja iiri keelest ja lisaks sellele DJI eh, tegi innovatsiooniteenistus, see, mis on nüüd järgmisena ette loen, lugesin ma läbi kolm korda enne, loen ette. Eh, ITG peadirektoraadi innovatsiooniteenistus tahab eksperimenteerida augmented reality stsenaariumitega. kolmesaja kuuekümne kraadine mis inglise keeles nimetatakse shooting leiab aset ehk filmimine leiab aset, kas teie ilmselt saite aru, millest käib jutt, juba põhimõtteliselt poliitiliselt mulle meeldiks rohkem, kui oleks sihitum see sihikule võtmine siin, aga ma saan aru, et see puudutab äh, meie istungi edastamist ilmselt. Äh, äh, see jutt, mida siin räägitakse, ma täpselt aru ei saa, millest on jutt, aga vaatame ja edasi. volinikukandidaat Julian Kingi kuulamine on tulemas, äh, Julian King peaks siis vastutama Julgeolekuliidu eest, on tehtud ettepanek, et äh, Sir Julian siis äh, on järgmine volinik Ühendkuningriigist ja see kuulamine toimub kaheteistkümnendal septembril, see on Strasbourgis järgmise nädala esmaspäeval. ja see kuulamine leiab täpselt asu, aset kella seitsmest kuni kella kümneni õhtul. nii et jälle kahjuks hilja koordinaatorid tulevad kokku pärast seda kolmeteistkümnenda septembri hommikul, et hinnata seda kuulamist ja komisjoni esimees äh, saab siis äh, komis-, parlamendi presidenti teatada sellest, et kas äh, on valmis ta minema asjaga täiskokku veel samal nädalal jah, see nüüd tuli suhteliselt suure uudisena, aga ma loodan, et jõuate siiski küsimused ette valmistada selleks kuulamiseks. ja nüüd koordinaatorite soo-, soovituste kinnitamine. kõigepealt raportööride ametisse nimetamine. proua Sargentini on äh, nimetatud raportööriks raporti projektile, mis puudutab äh, Euroopa Parlamendi ja Nõukogu ettepanekut äh, direktiiv kaks tuhat viisteist murd kaheksa nelikümmend üheksa muutmist, puudutab see direktiiv äh, finantssüsteemide takist-, kasutamise takistamist, kui äh, kasutajate eesmärgiks on rahapesu või terrorirühmituste rahastamine. proua Fajon on äh, nimetatud raportööriks kolmandate riikide kodanike või kodakondsuseta inimeste Äh, määruse standardeid, äh, räägitakse siin siis rahvusvahelisest kaitsest, äh, kaitse ühtlustamisest ja pagulasstaatuse ühtlustamisest. härra Morales, olles meie komisjoni ees, esimees, vastavalt lihtsustatud kodukorra menetluskorrale reegel viiskümmend on nimetatud raportööriks kokkuleppe kokkuleppe osas äh, strateegiliseks koostööks äh, ra Hiina Rahvavabariigi ja Europoli vahel. proua Laura Ferrara on nimetatud raportööriks äh, määruse puhul, mille eesmärgiks on ühtse varjupaigasüsteemi loomine Euroopa Liidus ja millega ühtlasi võetakse tagasi direktiiv kaks tuhat kolmteist murd kolm kaks murd EU. proua Sofi Nentvelt on nimetatud raportööriks vastuvõtutingimuste äh, osas, see on direktiiv kaks tuhat kolmteist murd kolmkümmend kolm murd EU, millega luuakse standa-, vastuvõtustandardid äh, nendele inimestele, kes taotlevad rahvusvahelist kaitset. ja siis arvamused, ka nende koostajad on nimetatud proua Milnar, teatud seadusandluse määruse või haldusotsuste koordineerimine audiovisuaalmeedia puhul äh, vastavalt muutuvatele turu tingimustele ja proua pro Pagasaur Tundua on nimetatud arvamuse koostajateks informaatorite äh, kaitse osas. kas komisjon on nõus äh, nende koordinaatori soovitustega vastavalt kodukorra artiklile kakssada viis, äh, need otsused langetati koordinaatori kohtumisel kuuendal juunil? tundub, et kõik on nõus. hetk tagasi ma rääkisin juba äh, hääletuskaardidest. tulemus on nimelt elektrooniline hääletus, me hääletame täna kell seitseteist kolmkümmend. ja tuleme siis selle asja juurde siis, kui kell on pool kuus. edasi päevakorrapunkt number kolm. Euroopa Liidu kriminaalõigusalase koostööamet Eurojust ja sõna saab äh, nüüd Eurojusti president kahe tuhande viieteistkümnenda aasta aruande kohta, proua Konings. kallid kolleegid, proua Koningsi ettekandele järgneb arvamuste vahetus ja proua Konings, teil ongi sõna. suur tänu, härra esimees, austatud daamid ja härrad Euroopa Parlamendi saadikud, hoopis minul on suur au äh, tutvustada teile siin täna Eurojusti kahe tuhande viieteistkümnenda aasta aruannet. ma alustaksin sellest, et ma tahaksin tänada kõiki Eurojusti töötajaid, üle kolmesaja viiekümne inimese, Nad on eelmisel aastal tõesti ära teinud suure töö selleks, et võidelda äh, tõsiste kuritegude vastu, piiriülese äh, kuritegevuse ja terrorismi vastu ja seda võitlust on nad pidanud äh, tõhusalt. ma sa edastasin oma raporti teile juba enne suvepuhkuseid selleks, et neid inimesi motiveerida ja julgustada, käes on kasinusajad äh, ja samas väga problemaatilised ajad, meil on niivõrd palju ohte, nii julgeolekuohte kui ka ohte meie turvalisusele ja seega on väga hea selliseid aruandeid koostada selleks, et anda ülevaadet sellest, kuhu me oleme tänaseks jõudnud ja kuhu me suudame edasi liikuda, aga suur tänu kõikidele teile, kes on Eurojusti toetanud meie töös. nüüd äh, siin slaidil räägivad arvud enda eest kahe tuhande viieteistkümnendal aastal tõusis äh, rohkem kui kakskümmend kolm protsenti meie poolt äh, käsitletavate juhtumite arv, kui me võrdleme aastaga kaks tuhat neliteist. aastal kaks tuhat viisteist äh, oli meil käsitlusel kaks tuhat kakssada neliteist juhtumit. see tähendab seda, et Eurojust võib küll öelda, et meie teenuseid on vaja nende kasulikkust äh, on tunnustatud ja ainus mure, mis meil sellega seoses tekib, on see, et me peame rohkem tööd ära tegema vähesemate inimestega. kahe tuhande viieteistkümnendal aastal äh, nähtud hüppeline tõus ilmselt kordub aastal kaks tuhat kuusteist, ei ole mitte mingisugust põhjust arvata, et kuritegevus väheneb järgmisel aastal vastupidi, järgmisel slaidil äh, on ära toodud siis teatud rida, rida fakte ja, ja arvnäitajaid. nagu ma siis ütlesin, kaks tuhat kakssada neliteist juhtumit, kolmandate riikide osalus on üsna suur nendest juhtumitest, nimelt kahesaja üheksakümne kaheksal juhtumil olid kolmandad riigid seotud meie tegev, peategevusega, nimelt siis justiitskoordineerimine ja justiitsühisoperatsioonide loomine on täiesti selge ja seda näitavad ka, seda näitab ka statistika, on kolm tüüpi äh, kuritegevust, terrorism, äh, ebaseaduslik äh, pagulaste smuugeldamine, küberterrorism, inimkaubitsemine, korruptsioon ja organiseeritud grupid, mis esile kerkivad ikka ja jälle juhtumite puhul. seda on kõik ametid viimastel kuudel ka selgelt kinnitanud ja see on väga selgelt näha ka selles äh, töös siis, mis meie peame teeme ja meie näitajad näitavad täpselt sedasama. Eurojusti peamine ülesanne on koordineerimiskohtumiste korraldamine. üle kahesaja seitsmekümne koordineerimis, koordineerivat kohtumist leidis aset kui me võrdleme seda eelmise aastaga, aastaga kaks tuhat neliteist, siis me näeme, et ne, peaaegu nelikümmend protsenti oli neid aastal kaks tuhat viisteist rohkem. Mm, uskumatu, see tähendab seda, et järjest rohkem ja rohkem politseiametnikke, kohtunikke, prokuröre, kes on valmis Haagi tulema ja kolleegidega ja, ja liikmesriikide kolleegidega rääkima nendest asjadest, äh, terrori ja kuritegelikest võrkudest me peame tegutsema, reageerima ja reageerima kiiresti ja koordineeritud kohtumised hoiavad aega kokku. on täiesti selge, et liikmesriikide ametnikud näevad seda, et need kohtumised on võimalus strateegiaid ühtlustada, need on viim-, need on viimaste sammude äh, koondavad kohtumised. aastal kaks tuhat viisteist ka korraldasime me kolmteist, kolmeteistkümnes koordineerimiskeskuses tööd üks äh, peamise koordineerimiskeskustest, mis minu meelest on, oli väga oluline, oli enne terrorirünnakuid Pariisis üks päev varem nimelt. Äh, ja meil õnnestus suur katastroof äh, peatada ainult tänu sellele, et enne Pariisi rünnakuid oli meil koordineerimiskeskuse kohtumine. üle saja kahekümne ühtse uurimismeeskonna sai toetust ja finantstoetust andsime me kuuekümne kaheksale ühtsele uurimismeeskonnale. Need ühtsed meeskonnad on, on, on tõesti meie prillikivi, nad on meie kõige olulisem vahend äh, põhivabaduste inimõiguste kaitsmiseks. Euroopa vahistamismäärus on samuti olnud väga edukas samm, üle kahesaja üheksakümne korra kasutati seda aastal kaks tuhat viisteist. ja Eurojusti eelarve aastal kaks tuhat viisteist oli meie eelarve kolmkümmend kolm koma kaheksasada kaheksateist miljonit, tundub, et äh, tohutu summa, tegelikult ei ole. ja me oleme sellega täies mahus ära, me oleme selle täies mahus täitnud Äh, nimelt üheksakümmend üheksa koma kaheksakümmend kuus protsenti on siis täitmismaad. vaatame nüüd edasi, äh, vaatame luubiga siis seda kuritegevust, millega, mille vastu me võitleme. ja siin on selgelt näha see, mida on vaja liikmesriikidel, me oleme neile sillaks, pakume neile teenuseid, toetust aitame neil välja kujundada strateegiat, äh, anname õigusabi, äh, aitame kaasa kiiremini rakendada programme, äh, üritame sildu luua ka nende liikmesriikidega, kellega praegu seod ei ole väga head. aga me peame õigete inimestega leidma kontaktid ka väljaspool Euroopa Liidust olevate liikmes, väljaspool Euroopa olevate riikidega, Põhja-Aafrika, Türgi, Lähis-Ida riigid, need on riigid, kellega me peame usalduse üles ehitama. tõsi on ka see, et me oleme organisatsioon, kes on nõudlusest ajendatud, me tegutseme siis, kui liikmesriigid paluvad meilt abi. Nende päringud on järjest sagedasemad, kõik liikmesriigid on silmitsi kas organiseeritud kuritegevuse, inimsmugeldamise, küberterrorismi või, või, või muude taoliste ilmingutega ja, ja kõik liikmesriigid on puudutatud. ja ilmes, liikmesriigid on äh, ei suuda toime tulla praegu näiteks rände tagajärgedega ja peaaegu kõik liikmesriigid tegeleva, peavad äh, silmitsi seisma äh, sellega, et äh, nende territooriumil jääb inimsmugeldamine, äh, võõrvõitlejad ja küberterrorism, äh, see on kuritegevuse liik, mis ei tunne tõesti mitte mingisuguseid piire, me näeme, et reaalsest maailmast on virtuaalmaailma järjest rohkem ja rohkem kuritegevus üles kolima ja seega me peame tegelema tõendite kogumisega, nende koondamisega ja kohtupädevusküsimustega rohkem kui kunagi varem lisaks sellele oleme me loomulikult äh, silma pidanud, silmas pidanud ka Euroopa Liidu julgeolekukavasid ja äh, pagulaste smugeldajate vastaseid võitlusi oleme loomulikult äh, arvesse võtnud ka kahe tuhande viieteistkümnenda aasta nõukogu otsused ja selgelt on öeldud, et tuleb keskenduda kolmele prioriteele ähm,. inimsmugeldamine, terrorism ja ja rahapesu, aga loomulikult probleeme on ka selliste kuritegudega nagu öö, korruptsioon ja nii edasi, ka neid ei tohi eirata, sest need on otseselt seotud meie prioriteetidega, kas otseselt või kaudselt. seda näitab meie igapäevane töö väga selgelt. nüüd edasi. võin öelda selle puhul nii palju, et me keskendusime ka sellel aastal, nii nagu juba aastast kaks tuhat kolmteist, äh, võõrvõitlejatele äh, tegime tööd enne Pariisi rünnakuid äh, ja Suessi rünnakute puhul samuti olime, tegime koostööd Tuneesia ametkondadega ja ohvritele au avaldamiseks olime me kaasatud algusest peale ja, ja ka Brüsseli rünnakute puhul oli meie roll üsna suur. kümme aastat on meil paigas olnud juba mitteametlik äh, võrgustik, äh, mis oma tulemusi juba toob. tuleme vähemalt korra aastas kokku ja jagame siis äh, omavahelisi kogemusi, see on siis prokuröride grupp, ja anname ülevaate kogu aeg äh, äh, süü-, terroristide süüdimõistmise kohta ja vaatame üle selle, et millised süsteemid on tulemusi toonud ja millised mitte. millised süsteemid toovad tulemusi kiiresti ja, ja kus tekib tõrkeid kriminaalmenetluses. see äh, on väga kasulik vahend olnud ja seda kasutatakse palju, kui kohtu ette jõuab, äh, jõuavad siis terroristid, kes on korda saatnud väga tõsiseid kuritegevusi. Ida-Aafrika rannikul me näeme, on arengud levimas juba lääne Aafrika äh, rannikule, kuid äh, tänu meie tööle on, on seal ka asjad muutumas. ja siis meie käsiraamatud, äh, näiteks meie ähm, käsiraamatud relvade kohta, keemia mm, ja tuumarelvade kohta ja bioloogiliste relvade kohta. Need on meie võimalus, kuidas, võimalused, kuidas silmas pidada äh, arenguid ka selles valdkonnas. eelmisel aastal esitasime ka sise- ja justiitsministritele Euroopa Liidus meie järeldused äh, oma seisukohtadest, kuidas kõige paremini võõrvõitlejate vastu võidelda. ka sellel aastal olime meil kohtumine juuni lõpus äh, terrori juhtumitega tegelevate prokuröridega ja rääkisime väga olulistest aspektidest ja see aruanne on ka tulemas välja ja siis novembrikuus. nii et see töö jätkub. me teame, et oht on tõsine ja see oht ei ole kuhugi kadunud, sellega kaasnevad tõsised riskid ja me ei tohi lubada, et me võitlust terrori vastu kuidagi nõrgestaksime. ja edasi räägiksin küberkuritegevusest, ka see on meie jaoks väga oluline valdkond. ainuüksi kahe tuhande viieteistkümnendal aastal oleme me värvanud väga olulise prokuröri, kelle spetsialiteet on just nimelt äh, küberkuritegevus äh, ja tema on siis Euroopa Küberkuritegevuse Keskuse ja meie institutsiooni vaheliseks äh, lüliks ja üritab siis koondada info kahekümne kaheksast liikmesriigist meie lauaametnikelt ja, ja hoiab silma peal siis arengutel. meil õnnestus veenda ka USA peaprokuröri saata oma ametnik äh, meie sekka kaheks kuuks, äh, sellepärast et väga palju tõendeid tõesti on just nimelt ähm, Ameerika Ühendriikides, me peame tegutsema, kiiresti tegutsema ja reageerima. ja üks kohtumine toimus meil veel, nimelt äh, siis spetsialiseerunud prokuröride kohtumine, kus selgelt äh, öeldi, et peaks välja kujundama võrgustiku ja juunis otsustas nõukogu komisjoni toetusel, et see võrgustik ka luuakse Eurojust toetab seda võrgustikku, sest selge on see, et kahekümne kaheksa kohtusüsteemi eh, ühendamine on vajalik selleks, et küberkuritegevusele vastu astuda. ja edasi ei eh, räägi ma midagi uut teile, et olete nendest asjadest kuulnud, aga ma räägiksin nüüd täpsemalt eh, tegelikust uutest kaasustest ja juhtumitest mitte ainult kriisikeskustes, vaid äh, igal pool, ei räägi ainult nendest riikidest, kes on ähm, esirinnas, vaid kõikides liikmesriikides. augustis kaks tuhat viisteist on teil võib-olla meeles, et Austrias leiti ka veok, kus oli seitsekümmend üks inimest äh, topitud äh, veokikast ja teeme koostööd äh, Austria, Ungari ja Saksamaaga. miks selle juhtumi puhul peab tegema kõikide nende riikidega koostööd ja Bulgaariaga, Austriast ju leiti see auto, aga äh, autojuhid olid Bulgaariast äh,, asja taga olid ungarlased ja eesmärgiks oli Saksamaa see ei olnud kindlasti viimane selline reis, mis ette võeti, kindlasti tuleb neid rohkem, neid on enne olnud ka varem. kuid see juhtum näitas meile seda, et me peame ilmselt oma menetluskordi kuidagi veel ühtlustama eriti ka kohtumõistmiste puhul, kui nii palju liikmesriike on ühe juhtumiga seotud. Te olete sellest kindlasti palju kuulnud, aga oleme tegelenud ka teiste ebaseaduslike võrgustikega. ja loomulikult lähenenud asjale strateegilisemalt ja taktilisemalt. oleme saatnud kriisikeskustesse oma ametnikud Kreekasse ja Itaaliasse ja oleme ka temaatilise töögrupi koht kokku kutsunud äh, ja nemad tegi-, tegelevad siis konkreetselt äh, strateegiate väljakujundamisega. et kuidas me üldse liigi-, liigitame seda pagulaste smugeldamist, kas see on organiseeritud kuritegevuse alla minev, kuidas riigid seda defineerivad, millised on karistused, kuidas tõendeid kogutakse, kuidas need tõendid kätte saada, kui on seotud Euroopa Liitu mittekuuluvad riigid, millised sammud tuleks astuda selleks, et äh, saada äh, kindlamaid tõendeid äh, Lääne-Balkani riikidest, Türgist, ähm, Põhja-Aafrikast. ja inimkaubitsemise puhul samuti oleme me kohtunud siis prokuröridega, kes on spetsialiseerinud, spetsialiseerunud selles valdkonnas ja oleme me siis äh, ka aruande koostanud inimkaubitsemise kohta, kui eesmärgiks on tööjõu kaubitsemine. ja koostöö kolmandate riikidega, riikidega kahe tuhande viieteistkümnendal aastal öö, äh, oli, kuulus meie võrgustikku kolmkümmend üheksa riiki üle terve maailma aastal kaks tuhat kuusteist juba nelikümmend kontaktpunkt, kontaktpunkti, kuivõrd Mehhiko liitus äh, meie kontaktpunktidega. nii et äh, meil on igas piirkonnas nüüd kontaktpunkt, kus äh, siis meie ametnikud teevad koostööd koha, kohalike kohtusüsteemidega. nagu te teate, me oleme sellel aastal alla kirjutanud kohtu justiitskoostöö lepingud Montenegro, Ukraina ka ja ootame, et äh, jõustuks siin need lepingud, aga loomulikult äh, see ratifitseerimine ei takista koostööd meid tegemast. kahe tuhande viieteistkümnenda aasta kõrghetk oli see, et äh, Šveitsist liitus meiega sidus ametnik, kes töötab kahe tuhande viieteistkümnendast aastast siis meie seas, kõrvuti meie Norra ja Ameerika kolleegiga. ja nemad kolmekesi on tõesti suureks lisandväärtuseks. ja tänu nende riikidele liitumisele on meil õnnestunud väga paljud juhtumid lahendada. ja see terrorijuhtum päev enne novembris toimunud äh, terrorirünnakuid Pariisis oli koos koordineerimiskeskus ja Šveitsi ja Norra äh, Äh, sidus äh, kohtunikud olid kohal. kahe tuhande üheteistkümnendal aastal juba käivitasime selle juhtumi, aga päev enne, kaheteistkümnendal novembril, õnnestus meil tänu Šveitsi ja Norra kolleegile peatada kümnepealine gäng, kellele kõigile äh, esitati siis süüdistus terrori osas, nii et nagu te näete, meie töö toob ka väga selgeid tulemusi. ja minu viimane slaid, tõesti kena slaid, kus me võtame siis kokku, millised on olnud arengud meie institutsioonis ja millised on väljavaated. nagu te teate, oleme palju tegelenud äh, justiitskontaktpunktide võrgustiku väljaarendamisega. ja nõukogu on kinnitanud äh, seda, et meie prioriteedid äh, leidsid kinnitamist ja liikmesriikides hakatakse neid nüüd siis ka samm-sammult rakendama ja meie järeldustest äh, lähtud, äh, tähendab, nõukogu järeldused leiavad rakendamist nii liikmesriikide tasandil kui ka Eurojusti puhul ja uus Eurojusti määrus on tulemas, äh, ootame seda. ja loomulikult sõltub see sellest, mida otsustatakse Ähm, äh, Euroopa prokuratuuri osas. ja see on olnud äh, osa meie julgeolekusüsteemist, nimelt meil peavad olema kõik äh, julgeolekuahela lülid paigas ja ja tegutsemas ja Euroopa prokuratuur oleks üks selleks lüliks Europol ja Eurojust äh, te-, teevad väga palju koostööd. nüüd äh, mitmeaastane strateegia aastateks kaks tuhat kuusteist, kaks tuhat kaheksateist keskendub kolmele valdkonnale, operatiivjuhtumitele, siis strateegilisele tööle meie ameti sees ja siis organisatoorsed arengud me oleme operatiivkoostöökeskus, aga me saaksime veel rohkem ära teha, kui meil oleks raha ja inimressurssi selle jaoks. ja me tahame välja arendada meetmed meie väga tõsiste probleemide jaoks. nii et me iga päev panustame oma operatiivteadmiste põhjalt justiitskeskuste kaudu ja meie ekspertteadmiste kaudu igapäevasesse töösse, me tahame olema professionaalsed, paindlikud, tõhusad ja kliendile suunatud, sest et äh, meie töö on ju suunatud prokuratuuridele ja prokuröridega seda koostööd me teeme. hea uudis on, et aastal kaks tuhat kuusteist kolime uude majja äh, ja see on kindlasti hea uudis sest praegu oleme jagatud kahe hoone vahel. E, nimelt kahes majas e, on siis e, laiali ühelt poolt meie haldusstruktuurid ja teiselt poolt siis operatiivkeskus. see ei ole hea aga üks probleem meil väike on nimelt äh, see, et äh, järjest raskemaks läheb meil vähem, aga rohkem teha. me üritame äh, igalt poolt tõhusust võita, mõtleme kogu aeg sellele, kust on võimalik kokku hoida, millised kuluartiklid eemaldada. ja lihtsalt selge on see, et siseasjades on jah, Euroopa ametid saanud suurt toetust Euroopa Liidu institutsioonidelt, aga me oleme ka väga oluline osa julgeolekuahelast. kui äh, paigas on ainult lülid, näiteks nagu vahistamine ja koduarest äh, ja kui sellele ei järgne teised ahelad, näiteks nagu süüdimõistmine ja varade konfiskeerimine, siis äh, jääbki see kõik ainult tormiks veeklaasis, mis me teeme ja me ei saa täita oma ülesannet, me ei tohi endale lubada, me ei saa endale lubada seda, et me kaotame võimaluse praegu käest. nii et äh, justiitspoolelt on näha seda, et äh, stabiilselt juhtumite arv tõuseb, aga kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal ei ole tulemas meie operatiiveelarve, tegevuseelarve tõusu ja me peame viis kohta veel kaotama kokkuhoiuks ja see on meie jaoks ähm, suhteliselt traagiline. hea arvepidajana ausalt öeldes äh, või suure pere emana pean ma hakkama mingi hetk äh, häirekella looma ja nõudma, et mulle ressursse antakse, minu kolmsada viiskümmend pereliiget ei kanna ära seda koormat, mis meile pannakse kolmekümne esimesel augustil, hea uudis on see, väga paljud Euroopa Parlamendi äh, liikmeid toetasid meie seisukohti paranduseelarves. me tahame öö, raha juurde, mitte lihtsalt selleks, et paremini ära elada, vaid sellepärast, et on tulemas kolimine, see maksab, julgeoleku küsimused aprillis äh, toimub osaliselt kolimine ja tuleb tagada, et selle kolimise käigus info ei lekiks meie andmebaasidest. meil on loodud uued keskused, sealhulgas ka äh, küberjulgeoleku puhul, mida on hädasti vaja, seda keskust ja selleks on meil ka vaja inimesi, nii et ma tõesti pöördun hädaga teie poole äh, jään väärikaks siin, aga ausalt öeldes teeb meie elu väga raskeks, et meil on raha ära võetud. Äh, suur tänu selle toetuse eest kolmekümne esimesel augustil, aga ära oleks teha veel nii mõndagi. Uh, aitäh, aitäh selle väga põhjaliku ja näidetega ettekande eest meil järgneb nüüd arvamuste vahendus. mulle meeldis väga, et te rääkisite äh, tornist veeklaasis, noh, inglaste jaoks on see pigem torn teeklaasis, äh, sellepärast et äh, inglastele meeldib teed juua rohkem kui midagi muud, aga jah, see väljendus on tõesti teada-tuntud. kes soovib nüüd kommentaare teha, märkusi selle kohta, mida me praegu kuulsime? Äh, proua Kriisbeck, palun. Euh, aitäh, härra esimees tere tulemast ja suur tänu eh, proua direktorile selle ettekande eest. me saime tõesti väga hea ülevaate selle dokumendi kohta, mis puudutas siis kahe tuhande viieteistkümnenda aasta aruannet. kolleegidel on väga hea meel, et on tõusnud eh, käsitletud juhtumite arv ja sellepärast on ka väga tähtis, et me toetame Eurojusti tööd, eriti just Äh, kasutada olevate meetmete kaudu. Te toonitasite kõik, et me kõik leiame, et see meede on strateegilise tähtsusega, eriti kui mõtleme selle peale, milline on olukord erinevates liikmesriikides ja ka Euroopa Liidus. tegemist on tõelise vastusega, koordineeritud vastusega praegusele väga dramaatilisele olukorrale kõikides liikmesriikides, eriti aga minu koduriigis Prantsusmaal. mul on kolm küsimust kõigepealt. see, mida te täitsa lõpus ütlesite äh, eelarve kohta, mis on tõesti napp. Te paar päeva tagasi juba andsite meile teada oma murest ja eelmisel nädalal, äh, kui hääletati eelarve üle, kodanikuõiguste komisjonis ähm, hääletas enamus selle poolt, et te saaksite vahendeid juurde. me ei ole ainsad, äh, kes äh, selles protsessis osalevad ja me võime ainult loota, et eelarvekomisjon toetab seda muudatusettepanekut. nii et äh, ütlen teile lihtsalt, et me tõesti kuulame väga tõsiselt teie muresid nüüd siis minu kolm küsimust. kõigepealt kohe alguses ütlesite, et kõige tähtsam on, mis on kõige tähtsam eurooplaste jaoks ja mis on teie töö keskmes. nimelt informatsioonivahetus. ei ole mitte ühtegi dokumenti, mitte ühtegi koosolekut, kus seda ikka ja jälle välja ei toodaks. aga tihti unustatakse see ära. kaks aastat tagasi kui me arutasime raportit äh, äh, Prantsusmaa vastava ametiasutuse üle, siis äh, toodi seal ka väga palju erinevat infot välja, räägiti ka kolmekümne kuuest apellatsioonikohtust ja selgus, et mitte ükski neist apellatsioonikohtutest ei anna oma infot Eurojustile edasi. ma eeldan, et teistes liikmesriikides on olukord sarnane. ja sellest tekib nüüd ka minu küsimus, kas olukord on muutunud, eriti just Prantsusmaa osas, või kas tõesti on olukord selline, et selline ebapiisav kommunikatsioon, ebapiisav informatsioonivahetus mis peaks olema terrorismivastase võitluse südameks, kas see probleem on nüüd lahendatud? ja kas informatsiooni siis nüüd vahetatakse? probleem on tõesti kõikide Euroopa kodanike jaoks tähtis ja sellepärast siis ka minu küsimus kas meil on mingi in-, optimaalne informatsioonivahetuse süsteem sisse viidud, eriti kui ma mõtlen liikmesriikide juurdepääsu peale informatsioonile? ja kas seda tehakse siis koostöösüsteemi kaudu? ja kui jah, siis kuidas täpselt? Teie raportis oli kirjas, et ainult kolm, kolmeteistkümnel liikmesriigil on juurdepääs äh, sellele infole, mis tähendab seda, et üle poole liikmesriikidest ei ole saanud juurdepääsu informatsioonile. kas olukord on ikka veel selline? ja minu viimane küsimus. Te tegelikult juba mainisite seda ka lõpus Te rääkisite koostööst ja ütlesite, et on nelikümmend kolmandat riiki kogu maailmas kellega te koostööd teete, see on muidugi väga hea ja meil on selle üle hea meel. viimasel kohtumisel teiega rääkisime ka kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta koostöölepingutest ja tegevusaruandes tuuakse välja ka see, et on väga tähtis sõlmida Iisraeli, Albaania, Türgi, Brasiiliaga koostööleppeid. nii et kas tegemist on siis prioriteetsete riikide nimekirjaga ja kas on tehtud edusamme koostöös nende riikidega? ma eeldan, et see koostöö on hädavajalik, eriti kui mõtleme Serbia ja Albaania peale. aitäh! Bardzo serdecznie dziękuję Pani Przewodniczącej za e, härra Krastovski, palun. aitäh, suur tänu selle aruande eest ja te rääkisite koostööst erinevate liikmesriikide kohtute vahel. ja et väga tähtis on just tõsiste kuride puhul eh, teha koostööd. mis puudutab eelarveid, siis me tõesti väga sügavalt uurime seda olukorda ja teie eelarve probleeme. minu küsimus puudutab aga teie arvamust vastu võetud määruste kohta, nende kohta, mis on rakendunud liikmesriikides ja mis puudutavad terrorismivastast ja inimkauplemise vastast võitlust ja veel üks küsimus teile. kas te leiate, et Eurojusti eh, hinnang eh, karistusõiguste kohta, et kas eh, meil on siin ka piisavalt koostöövõrme äh, olemas. siin on palju räägitud Belgia-Prantsusmaa äh, koostööst pärast terrorismi või terrorismirünnakuid ja räägitakse siin äh, sellest sidususest, siduvusest. nii et minu küsimus teile on, kas teie isiklikult ja Eurojust äh, analüüsivad karistusõigusalast koostööd, mis peaks tegelikult olema kõige lihtsamaks meetmeks terrorismivastases võitluses. ja veel, kuidas te hindate praegust äh, karistusõigust ja üleüldist õigusandlust äh, terrorismivastase võitluse raames? ja mis puudutab inimkauplemist, kas te eeldate, et meie kohtusüsteemides viiakse sisse muudatusi ja kas te eeldate, et terrorismi direktiivi vaadatakse üle nii, et meil oleksid tõhusamad meetmed terrorismivastaseks võitluses Euroopas? aitäh, järgmisena proua Koomes! Welcome um, uh, and... tere tulemast, äh, proua Konings ja aitäh selle väga üksikasjaliku aruande ja ettekande eest. see aruanne puudutab kahe tuhande viieteistkümnendat aastat ja kahe tuhande kuueteistkümnes aasta on ka lõpule jõudmas, nii et ma tegelikult tahaksin praegust olukorda ära kasutada selleks, et küsida teilt soovituste kohta tuleviku jaoks, mõeldes selle peale, mis toimus kahe tuhande viieteistkümnendal aastal ja mis on toimunud sellel aastal tahtsin teilt teada saada ka järgmist. Te tõite välja selle, kuidas äh, äh, inimkaubanduse ja migratsioonialased kuriteod on praegu kõige tähtsamad. et mis on teie soovitused liikmesriikidele ja ka meile? kas see ei ole väga palju seotud ka sellega, et Euroopa Liit ei ole investeerinud ja sisse viinud õig-, legaalseid koridore Äh, pagulastele, just sellepärast ei ole inimestel mitte mingit muud võimalust, kui anda ennast inimsmugeldajate äh, kätte ja loota nende peale. ja just sellepärast me tegelikult öö, äh, oleme ise andnud ka vett inimkaubitsejate veskile. nüüd see le-, illegaalne smugeldamine, mille on läbi viinud meie valitsused, kui nad on neid erinevaid viisaprogramme sisse viinud. jah, me teame, et uuringud käivad nii Maltal kui ka minu koduriigis Portugalis siseminister, eelmise valitsuse siseminister on praegu juurdluse all Äh, piirivalvejuht, äh, notarite koja juht äh, samamoodi ja see tegelikult näitab väga hästi, kuidas organiseeritud kuritegevust imporditakse Euroopa Liitu, samamoodi ka rahapesu ja terrorismi. see kõik toimub muidugi suure saladuse loori all, sest äh, Need ametivõimud muidugi ei soovi täpselt välja öelda, kellele neid äh, kuldseid viisaseid ehk siis elamislubasid antakse. nii et kas on uuritud äh, ka neid juhtumeid, äh, sest siin on muidugi nii rahvusvahelised kui ka Euroopa ühenduslülid. ja siis rahapesu kas te leiate, et kas rahapesu uurimisbüroodel on piisavalt vahendeid ja personali selleks, et uurida kõiki neid erinevaid juhtumeid ja kahe tuhande viieteistkümnendal aastal oli meil juba probleeme nende küsimustega ja kas on midagi sellega ära tehtud? siis Panama dokumendid, me alustame nüüd Euroopa Parlamendis juurdlusi selle üle. kas need valitsused, kes olid selgelt kaasatud sellesse juhtumisse, on sattunud mingisuguse uurimise alla? Eurojust oli üks nendest institutsioonidest, mis kutsus üles Euroopa broneeringuinfot kokku panema. kas see aitab teid? sest äh, mina leian, et broneeringu info kogumisel on väga suur probleem, ma toetan küll seda. me tegime ettepaneku, et et äh, kaasatakse sinna infosse ka äh, kasuminõuded äh,, sest äh, siin on meil Saudi Araabia printsid olnud, kelle lennud peeti kinni Jordaanias, sest nad olevat rahastanud ka ISISe võitlejaid ja näiteks äh, Nitsas, kus minnakse Kotasüüri äärde või ka Monacos, mitte keegi Nitsas ei kontrolli Saudi Araabia äh, printside lennukeid, nii et millised soovitused on äh, teil selle kohta? aitäh! meil on aega väga vähe, nii et palun üritage vastata ähm, nendele küsimusele nelja-viie minuti jooksul. Thanks a lot for all these uh, questions. I will uh, give answer. suur tänu kõikidele nendele küsimustele. on küsimusi, millele saan vastata äh, kiiresti, kui ei, siis äh, hiljem. suur tänu äh, nende, selle küsimuse eest proua Kriisbeck, ähm, jah, äh, koordineeritud lähenemine on loomulikult väga oluline, see on üks Eurojusti kõige suuremaid eeliseid ja olen samal lainepikkusel ja loomulikult äh, on äh, see väga taht-, tähtis ka parlamendi komisjoni liikmete jaoks eelarve puhul jah, me peame vaatama, kas eelarve puhul me astuma õigeid samme. loomulikult äh, meie lähtume nõukogu otsustest, äh, kaks tuhat kaheksa langetas äh, nõukogu kaks otsust kahe artikli puhul, artikkel kolmteist ja artikkel kaksteist, iga liikmesriik peab looma Eurojusti koordineerimissüsteemi siseriikliku siis ja see süsteem peab koguma informatsiooni ja omama ühendust Eurojustiga, mis on ka siis turvaline kõikide ametitega ja te ütlesite, tõesti on kolmteist riiki, kes praegu seda ühendust loovad Eurojusti koordineeriva üksuse jaoks ja on teisi, kellel ei ole seda süsteemi otseselt vaja, kui nad on oma töö teistmoodi äh, üles ehitanud, aga info liigub kogu aeg. ühe päevaga selliseid süsteeme ei saa luua, tuleb äh, jätta aega selle jaoks, aga tõesti, terrorioht on äh, tohutu ja on selge see, et info peab liikuma meil kiiremini ja see on äh, ka selgelt näha. näiteks äh, Prantsusmaa puhul äh, te rääkisite kolmekümne kuuest erinevast apellatsioonikohtust ja tõesti nii see on, äh, kui me tahame Eurojusti asju ajada tõesti nii-öelda Eurojusti mõttes õigesti, siis, äh, siis meie oleme ainus, ainus keskus, kes neid info, neid, ähm, seda infot saab koondada. ja Pariisi terrorirünnakute puhul me oleme kõikide üksustega olnud kontaktis ja pidevalt infot vahetanud ka ühtse uurimiskomisjoni läbi, kasutanud aga ka teisi kanaleid ja seal andmevahetus toimib, aga tõsi see on, suuri samme tuleb veel astuda, tuleb liikuda selles suunas, et kõik liikmesriigid oleksid osa mitte sellest meie unelmast, vaid visioonist, mis ulatub pikemasse perspektiivi. meie visioon on see, et Eurojust võiks olla toetav amet küll, aga peab kindlasti ka oma positsioone teabe ja info mõttes parandama ja me tahame liikuda selle poole, et info jookseks meie ametisse kokku ja et see infovahetus liikmesriikidega toimuks paremini. kõik liikmesriigid peavad rakendama siis äh, äh, selle süsteemi, millega infovahetus äh, sujuks näiteks sellised riigid nagu Itaalia hiljuti muutusid äh, oma süsteemi, mis kannab sõna DNA, seal tegemist oli eh, esialgu maffiavastase võitluse keskusega, nüüd on sinna lisatud ka terrorism laiemalt, eh, ehk on liikunud edasi siis ainult maffiaga tegelemisest eh, ka kaugemale, ka, ehm, haaranud kaasa ka terrorismi osa ja see on väga huvitav areng olnud. on teisigi riikegi, kes teevad suuri jõupingutusi, näiteks nagu Hispaania, läbi oma Äh, ameti, et äh, nad saaksid peaaegu et reaalajas äh, edastada meile nendeni jõudnud informatsiooni. nii et tõesti, eh, me oleme näinud teatud evolutsiooni, aga revolutsioon on veel tulemata, aga tuleb ka see eh, ja eh, on info, mis meieni veel, infot, mis meieni veel ei jõua aga niikaua, kuni see nii on, siis tekib probleeme. ja tõsi on ka see, et me oleme väga palju koostööd teinud äh, koostöölepingute raames ja läbi nende kontaktpunktide võrgustiku ja tõesti, ma kinnitan, et Albaania, Serbia puhul läbirääkimised praegu veel käivad ja on osa, need riigid kindlasti meie prioriteetide nimistust. andmekaitse on samuti nende läbirääkimiste lahutamatu osa. meil ei ole praegu sajaprotsendilist kinnitust sellele, et need riigid täidavad kõiki kohustusi, enne kui me saame alla kirjutada sellistele lepingutele. nii et Äh, selles mõttes ei ole asjad muutunud võrreldes paari kuuse taguse ajaga. Uh, uh, uh, Eurojust ei vii läbi analüüse siseriikliku õiguse kohta, aga ma võin öelda, et kõikides meie raportites välisvõitlejate kohta oleme rõhutanud seda, et tegemist on ühise probleemiga, mida tuleb ühiselt lahendada. ja meil on vajadus õigusraamistiku järele, mis on omavahel kooskõlas. me peame vaatama, milline oli resolutsioon kakskümmend üks seitsekümmend kolm, terrorismi ennetuse konventsiooni ja see kõik on äärmiselt oluline ja komisjoni siseasjade peadirektoraat ka sellega tegeleb ja see on tõesti oluline. ja kõikides raportites, mida me oleme koostanud me oleme üksikasjalikult läbi uurinud seda, mida oleks vaja. ühtsest õigustikust ei piisa ja see on ju tegelikult lõppude lõpuks liikmesriigi pädevus. see ei ole nii-öelda Euroopa vastutada, aga me peame vaatama ka, kuidas uuritakse või kuidas käsitleda rahastamist e, e-tõendusmaterjale ning äh, lähtuma õigusriigi põhimõtetest. meil on vaja eriti välisvõitlejate puhul tegeleda ka deradikaliseerumisega ning tuleb keskenduda ka arengutele selles vallas, seega meil on vaja teha palju rohkemat kui ainult õigusraamistiku loomine. suur tänu ka proua Koomesele nende küsimuste eest. ma mainisin neid soovitusi, finantsuurimised äh, ning äh, oluline on tihe koostöö rahapesu andmebüroodega, andmebüroo võrgustikega, äh, varade kättesaamisega, erinevate organisatsioonidega, see loomulikult on vajalik ja seda käsitletakse mitte ainult terrorismikohtumistel või ka ebaseadusliku rände teemalistel strateegilistel kohtumistel, inimkaubanduse kohtumistel, küberkuritegevuse koosolekutel ja nii edasi. Need on teemad, mis kerkivad kogu aeg esile, elektroonilised tõendusmaterjalid samamoodi, sellepärast et äh, see on keeruline teema, seda on keeruline uurida, kui me vaatame, mis on need tõendusmaterjalid, mis on see menetlus ja nii edasi. seega palju tööd on veel ees, paraku ma ei saa rääkida praegu käimasolevatest juurdlustest, neid on palju ja iga-aastases raportis me saame alles nende, neid käsitleda, sest see puudutab liikmesriike ja mina ei saa seda ise siin praegu avaldada meil on siin nimekiri riikidest, mis, kes tegelesid eriti aktiivselt äh, reisijate infoga, PNR-iga, loomulikult siin infokilde on erinevaid, seda infot tuleb koguda õiguspäraselt. ja kui süsteemis on mingid äh, lüngad, siis tuleb see, sellega tegeleda. aga praegusel hetkel ma midagi konkreetsemat öelda ei saa, aitäh suur tänu! ja kõigil on vist raporti koopia olemas, nii et äh, saame seda ka nüüd pärast läbi vaadata, aga igal juhul suur tänu selle ettekande eest. ja nüüd, daamid ja härrad, lähme edasi põhiõiguste olukorda Euroopa Liidus kahe tuhande viieteistkümnendal aastal. ja vaatame raporti projekti. nagu te teate, meie komisjon tegeleb kodanikuvabastuste, justiits- ja siseasjade teemadega ja meie ülesanne on siis koostada ka selleteemaline raport põhiõiguste olukorra kohta Euroopa Liidus igal aastal. viimane raport võeti vastu, võeti vastu kaks, septembris kaks tuhat viisteist, järgmine iga-aastane raport on praegu koostamisel, kuulamised toimusid eelmise aasta juunis kui suhtlesime volinikuga, nõukoguga, ka Euroopa Nõukoguga ja akadeemikutega, et ära kuulata nende mõtted ja ettepanekud, et paremini tagada inimeste põhiõigused Euroopa Liidus. ja nüüd äh, saab sõna meie raportöör härra Nagi, kes tutvustab seda raporti projekti, palun. Thank you very much uh suur tänu, daamid ja härrad, head kolleegid, variraportöörid, ettepanekute esitajad. lühidalt tutvustan siis seda raporti projekti, mis puudutab Euroopa Liidus põhiõiguste olukorda aastal kaks tuhat viisteist. eriti puudutab see põhiõiguste hardat Euroopa Liidus ja see on seotud ka erinevate komisjoni dokumentidega, teatistega ja teekaartidega ning äh, siin on oluline seos ka meie varasemate resolutsioonide ja äh, raportitega Euroopa põhiõiguste amet äh, eelmisel aastal koostas ka sel tema see raport ja ma arvan, et meie raport praegu on üsna tasakaalukas. kolmeteistkümnel lehel oleme püüdnud käsitleda kõiki põhiõigusi puudutavaid teemasid, siin mainitakse ka põhiõiguste ametit ja nende raport oli ju kuuskümmend lehekülge, seega keskendusime eelmisel aastal peamistele esile kerkinud teemadele ning ka teemadele, mida sageli ei käsitleta teistes raportites eh, siin parlamendis. nüüd eh, peamised teemad. kõige kuumemad teemad on loomulikult eh, ränne, kaasamine, integratsioon, kus me soovime vastuvõetavaid lahendusi ja ressursse ning peamine sõnum on rõhutada just kaasamise olulisust, kui me räägime sisserändajatest, selle asemel, et äh, üritada äh, rühmi integreerida ja selline asi viib ju sageli pigem eraldumiseni. lisaks äh, terrorismivastane võitlus ja julgeolek, siin rõhutame ka ohvrite kohtlemise olulisust. mis puudutab inimkaubandust, siis siin keskendume lastele ja vihakuritegude vallas äh, on tegemist ju äärmiselt tundliku teemaga praegusel hetkel. Äh, ilmselt on kõigile teada Ühendkuningriigis toimunud äh, õnnetus, kus hukkus Poola kodanik ja loomulikult äh, naistevastane vägivald äh, on oluline. me keskendume eraldi ka laste õigustele ja nende olukorrale sõjapiirkondades. tuleme korduvalt selle laste teema juurde tagasi. vähemuste puhul rõhutame äh, lahenduste olulisust, samamoodi räägime puudega inimestest, eakatest, roomade õigustest. ja lõpetuseks rõhutame veel ka osalusdemokraatia rolli selleks, et tekitada positiivseid tundeid, kui me räägime traditsioonilisest poliitikast ja kui me vaatame, milline on olnud agressiivsuse kasv Euroopas üldiselt, see oli siis lühidalt Äh, selle raporti projekti kokkuvõte, te võite seda lugeda ja ootan juba teie märkusi ja küsimusi. mis puudutab ajakava, siis äh, raporti muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kuueteistkümnes september ja kaheteistkümnendal, kolmeteistkümnendal oktoobril on meil siis kavas muudatused läbi vaadata siin komisjonis ja seitsmeteistkümnendal novembril tahaksime, ähm, et toimuks siin hääletus, et aasta lõpuks saaksime seda veel parlamendi täiskogul hääletada, aitäh! Yes, suur tänu! muudatusettepanekute esitamise tähtaeg, kordan veel üle, on kuueteistkümnendal septembril kell kaksteist. suur tänu ja nüüd saavad sõna variraportöörid. kõigepealt äh, kolleeg Peeter Nedemüller, palun. Äh, uh, suur tänu, kõigepealt äh, suur tänu kolleegile selle raporti koostamise eest. ma arvan, et see on aruteludeks väga hea lähtepunkt. ma oleksin soovinud, et see lähenemine oleks olnud pisut dünaamilisem. kui me vaatame, millised on olnud muudatused võrreldes eelmise aasta ja eelmise raportiga, sellepärast et on oluline vaadata, milline on olnud aasta-aastalt põhiõiguste areng kuivõrd me selle teemaga siin tegeleme. variraportööride kohtumisel juba öeldi, kui me käsitlesime neid teemasid, siis on teatud valdkonnad, mida me tahaksime rohkem rõhutada siin raportis. ma arvan, et põhiõiguste olukorra raport vajab ka viidet et Euroopa Liidu õigusriigi põhimõtetele ja ka õigusriigi põhimõtetele liikmesriikides. loomulikult ma tean, et see raport käsitleb neid teemasid, aga keskendutakse hoopis muudele teemadele ja me ei saa seda välja jätta. me leiame, et ka naistekomisjonil on oluline roll kaasa rääkida, kui me räägime LGBT õigustest ja naiste rollist, naistevastasest vägivallast, on meil vaja, et võimalikult kiiresti ratifitseeritakse Istanbuli konventsioon kõikides liikmesriikides. meie fraktsioon seisab ka vähemuste kaasamise ja lõimimise eest ning tagasisaatmiste puhul tuleb ikkagi lähtuda põhiõigustest rohkem äh, tuleb ette võtta ka roomade valdkonnas. kui me räägime sõnavabaduse, meedia ja arvamusvabaduste kaitsmisest, siis äh, äh, puudutab see ka vihakuritegusid ja oluline on siin ju välja tuua ka näiteks hiljutised vihakuriteod Ühendkuningriigis. kokkuvõttes peame omalt poolt tegema kõik, et et Euroopa demokraatia tugineks ikkagi põhiõigustele ja käsitlema neid teemasid, kus tuleb rohkem pingutada. loomulikult me teeme muudatusettepanekud ja pärast seda pingutame kompromissi nimel, aitäh! suur tänu! ja nüüd härra Skripek, palun, Etser mikrofon palun kõnelejal. ka mina tahaksin tänada härra Naadit selle raporti eest, väga keeruline ülesanne ja ta on seda tööd teinud väga hästi. minu seisukoht on, et selles raportis on nii mõndagi kiiduväärt, raport. see raport keskendub äh, meie ühiskonna kõige ebasoodsamas olukorras olevatele ja haavatavamatele, täpsemalt siis lastele, puuetega inimestele, rahvusvähemustele, rom-, rom-, äh, romidele, inimkaubitsemise ohvritele ja vanuritele. ma olen äh, nõus nende soovitustega, mis on tehtud puuetega inimeste kasuks ja ma tahaksin rõhutada siin äh, proua Stevensi väsimatut tööd, kelle selleaastane, sellekuine konverents ähm, multilingvismi osas, mitmekeelelisuse osas mängib väga olulist rolli kõikidele võrdsete õiguste tagamisel. see aastaaruanne peaks kokku võtma siis eelmise aasta tulemused inimõiguste ja põhiõiguste osas Euroopa Liidus. selle aluseks peaks olema Euroopa Liidu põhiõiguste harta, kui ma nüüd asjast õigesti aru sain. ja seal öeldakse artiklis üks, et igalühel on õigus saada väärika kohtlemise aluseks. inimkaubitsemine võtab inimestelt äh, nende inimväärikuse, mis on neile sünniga kaasa antud ja on minu meelest äh, suuruselt teine häbimärk meie mandril. me oleme käinud pagulaslaagrites, kus prostitutsioon ja inimkaubitsemine äh, äh, sõidab nende inimeste seljas, nende haavatud inimeste seljas, kes liiguvad ühest riigist teisi. kuidas me saame nimetada oma ühiskondi arenenud ühiskondadeks? olukorras, kus täna on orjanduses rohkem inimesi Äh, rohkem kui ajastul, kui orjakaubitsemine oli veel legaalne, üle kolmekümne miljoni inimese üle maailma, see on äh, jube. ja isegi Euroopas on miljoneid inimesi, kellelt on võetud nende vabadus, keda kasutatud, kuritarvitatakse raha nimel, keda kuritarvitatakse, keda, kellele süstitakse narkootikume, keda vägistatakse ja isegi nende organitega kaubitsetakse. jah, Euroopas kõik toimub ja me pöörame oma silmad sellest ja nüüd võib-olla tekkis teil küsimus, mis minu meelest kõige suurem häbimärk meie mandril ei, see ei ole koduse vägivalla jubedus, kuigi see on laastav ja, ja rikub pereelu, see ei ole rassism või ksenofoobia, mille aluselt äh, koheldakse inimesi vastavalt nende nahavärvile või etnilise päritolu pärast, see ei ole ka religioonne diskrimineerimine, kus otsustatakse dogma selleks, et teineteise vastu ässitada, meid ignoreeritakse Jeesuse sõnu, tee teistele nii, nagu sa tahaksid, et käidutakse sinuga kõige suurem häbimärk minu meelest on meie mandril see, et me ei eh, hoia aus artiklit kaks Euroopa põhiõiguste hartast eh, õiguste elule. igal aastal tapame me üle miljoni oma kodanikest üle miljoni kodaniku, seda kas emaüsas või vahetult enne sünnitust. Eh, toome sellega kaasa demograafilise talve, kus ei ole kevade märke näha meie manner, meie kultuur ja meie südametunnistus on äh, süütute verest läbi immutatud ja me ei räägi sellest üldse oma äh, põhiõiguste olukorra raportis austatud saadikud, ma tean, et äh, mõned inimesed jagavad äh, minu seisukohti siin kojas, väga paljud on sellele vihaselt vastu. aga kui teie valimisringkondades äh, tapetaks lapsi kas läbi mürgitamise või lihuniku kombel tapmise, siis ma kujutan ette, et te kasutaksite oma jõudu ja kõike poliitilist, kogu poliitilist jõudu, et seda peatada. ja kas sellel kojal on pädevus ähm, selle äh, Äh, imikute vastase sõjas välja kuulutada vaherahu või mitte, ei olegi nii oluline, vaid meil on kohustus äh, toetada tervishoiupraktikaid, mis on terved ja abort ei ole äh, selline süsteem, kas me tõesti ei suuda mitte midagi muud ette kujutada nende inimeste jaoks, kes leiavad, et nad on järsku jäänud rasedaks ja seega meditsiinilisest vaatevinklist, moraalsest, demograafilisest ja keskkonna ja poliitilistel põhjustel kutsun ma üles äh, keelustama abort liikmesriikides. For... aitäh ja nüüd liberaalide nimel proua Mlinar, palun. aitäh, härra esimees kõigepealt suur tänu raportöörile tehtud töö eest äh, variraportööridega. siin raportis on väga tähtsad küsimused välja toodud põhiõiguste alal Euroopa Liidus, aga ma arvan, et äh, väga paljud tähtsad küsimused on jäänud tähelepanuta. meie muudatusettepanekud lähevad täiesti teises suunas kui see, mida ütles eelkõneleja mõtlen just neid uusi probleeme, mis on liikumisvabaduse ja isikuandmetega, samamoodi võrdväärsuse küsimused, naistevastane vägivald ja mis puudutab migratsiooni ja varjupaiga peatükki, siis mul on selle kohta teha kolm punkti. kõigepealt me peaks toonitama seda, et kahe tuhande viieteistkümnendal aastal komisjon võttis, äh, alustas mitmeid rikkumismenetlusi liikmesriikide vastu just sellepärast, et äh, õigusloomet ei olnud piisavalt rakendatud või õigesti rakendatud. puudut-, mõtlen siin nüüd siis varjupaigapaketti. suuremas osas liikmesriikides ei olnud äh, neid äh, ettepanekuid üldse rakendatud ja kolmandaks tuleks välja tuua siin ka saatjateta varjupaiga tead-, alaealised varjupaigataotlejad ja see, et nemad võivad inimkaubitsejate küüsi sattuda. peale selle meil on vaja põhiõigustealast lähenemist ka nendes küsimustes ja seda tuleks välja tuua ka pealkirjas. siis, eh, siis kohtusüsteemis põhiõiguste kaitse probleemid ja samamoodi õigusriigi põhimõtete probleemid tuleks välja tuua ka selles raportis, need on meie muudatusettepanekud ja ootame juba põnevusega koostööd nii raportööri kui ka teiste variraportööridega. Um... aitäh kas kuuest on keegi kohal, kes võiks anda oma panuse, tundub, et mitte, rohelised no.? ei, EFTD fraktsioon. Well, in that case um, we seal siis tundub, et kõik on sõna saanud, proua Sippel ja proua Koomes on mul veel like. Very, very... mul on väga lühike sõnavõtt sest äh, ma lihtsalt ei saa olla nõus sellega, kuidas me räägime siin abordist äh, ja paneme abordi inimeste tapmisega samale pulgale, see ei ole vastuvõetav, mitte ükski naine mitte kunagi ei tee aborti sellepärast, et see oleks midagi toredat. ei iial. aborte äh, on tehtud sajandeid, aga ainus äh, vahe oli see, et äh, mõni sai sellest maksta ja siis ei olnud see kõige õudsem protseduur ja teised mitte ja siis nii naine kui ka laps surid. me ei tohiks abordist rääkida niimoodi, vaid me peaksime rohkem hoolitsema selle eest, et meie liikmesriikides väga paljudel lastel ei ole vastuvõetavaid tingimusi, me peaksime rääkima sellest kõigepealt, enne kui me hakkame rääkima abordist, nii nagu siin räägiti. vabandust, aga pidin seda ütlema. Uh, hästi, proua Koomas järgmisena. jah, kõigepealt toetan täiesti proua Sippelit ja seda, mida ta ütles abordi kohta, mina isiklikult pean ka tunnistama, et mina leian, et tuleb rohkem hoolitseda nende eest, kes on juba sündinud ja kes elavad väga halbades tingimustes, kui need, kes ei ole veel sündinud. ja kes ei ole juriidilises mõttes veel isikud, füüsilised isikud. puudutab inimõigusi, siis praegusel hetkel tuleb tõesti hukka mõista see, kuidas me oleme silmad kinni pigistanud sisserändajate ja pagulaste kannatuste osas Euroopas üks meie kolleegidest äh, natukene aega tagasi käis Kreekas, kohtus äh, põgenikega, kes on lootusetus olukorras, keda ei ole ümber paigutatud, kes on Kreekas lõksus emad lihtsalt pakkusid oma äh, imikuid sellele rahvasaadikule, ütlesid, et võta ja päästa nad, vii endaga kaasa selleks, et neid lapsi päästa. Nad lihtsalt panid oma lapsed maanteedele maha, et näidata, kui suur on nende meeleheide ja tõesti, me ei pööra piisavalt tähelepanu nendele kannatustele. sellel on ka tagajärjed see, et me ei hoolitse nende eest äh, me ütlesime aasta tagasi, et kümme tuhat saatjat alaealist pagulast on meil. mis on nende võimalused? Nad võivad sattuda äh, inimkaubitsejate, organitega kaubitsejate ohvriteks Neil ei ole mitte mingit turvalisust, äh, meie valitsused aga ei hooli sellest, tuleb äh, pagulasi integreerida, toetada, tuleb tegeleda selle sisserändamisküsimusega. ja ma toetaksin seda, mida siin juba öeldi et see on selgelt seotud ka vihakuritegude tõusuga, nagu see Poola kodanikumõrv Ühendkuningriigis näitab väga hästi. samamoodi romade kogukonnaga toimub väga paljudes liikmesriikides. on tõesti hirmuäratav, aga nagu Peeter Niedermüller ütles, et me siiski tohiks taanduda õigusriigi põhimõtete raamistikust ja see, et vägivald ja inimõigused ja see, kuidas nad on omavahel seotud, et see puudutab inimesi Euroopa Liidus, et äh, väga palju on meil siin ka äärmususlust, mis tõuseb pead ja just sellepärast Euroopa Komisjon peab rikkumismenetlusi alustama nende liikmesriikide vastu, mis ei ole kinni pidanud õigusriigi põhimõtetest. aitäh! Thank you and I think Mrs Kienge would like to aitäh ja proua Kienge soovib samamoodi sõna saada. Grazie e inizio anch'io e, dando pieno sostegno alla mia aitäh. ka mina tahan sajaprotsendiliselt toetada proua Sippelit ja öelda, et igas tekstis räägitakse ka sellest, et iga naine võib ise oma öö, keha üle otsustada. väga tähtis on, et me tooksime välja selle, et naised saavad ise otsustada, mis nendest saab. peale selle tuleb arvestada veel ka sellega, et äh, praegusel hetkel räägime me naiste öö, äh, häbimärgistamisest siis, kui nad aborte teevad või teatud liikmesriikides on neid võimalik suisa vangi mõista selle eest. nüüd äh, integratsiooni ja kaasamise peatükk, ma arvan, et oleks väga hea, kui selles dokumendis öeldaks välja ka seda, et äh, sisserändajate õigustest ei peetud kinni kahe tuhande viieteistkümnendal aastal siin räägitakse sellest, et äh, väga tähtis on integratsioon, aga väga tähtis on tagada ka nende inimeste väärikas vastuvõtmine kogukonda. me mäletame ju kõik neid pilte aastast kahe tuhande, aastast kaks tuhat viisteist. siis äh, mis puudutab kodakondsust, siis ma tahtsin teada saada, kas ei oleks võimalik ka siia teksti osasse äh, kus räägitakse kaasamisest poliitilises valdkonnas, et äh, rääkida ka sellest, et äh, sisserändajatel ei ole ka hääletamise valimisõigust, ka sisserändajate hääl peaks tulema äh, kuuldavale nende riikide territooriumil, kus nad on kodakondsuse puhul on väga tähtis ka see, et erinevaid äh, seaduseid äh, liikmesriikides harmoniseeritakse. Need, äh, kes on sündinud Euroopa territooriumil, peaksid saama ka Euroopa kodakondsuse. Got... aitäh! tundub, et mitte keegi teine ei soovi sõna saada, sellepärast annan sõna uuesti raportöörile, võib-olla ta sooviks kommenteerida neid märkuseid, mida siin tehti. Thank you very much, thank you. Uh, aitäh, aitäh variraportööridele informatsiooni eest. ma leian, et, et muudatusettepanekuid on kohe kindlasti võimalik veel ka sellesse raportisse sisse kirjutada. see küsimus on tõesti väga tundlik ja me saame aru, et on väga palju erinevaid küsimusi, mida ei ole tõstatatud selles äh, Äh, raportis, arvestades äh, raportile peale pandud tähemärgipiiranguid. Ähm, väga paljud teised parlamendi raportid käsitlevad sedasama küsimust ja kui me nüüd kõik need erinevad äh, küsimused üritame sellesse raportisse sisse suruda, siis ma kardan, et ähm, see raport nõrgeneb ma tõesti arvan, et me peame keskenduma põhilistele küsimustele. laste õigused. me oleme tõesti laste õigused kõikidesse eh, osadesse sisse kirjutanud eh, nii migratsiooni kui ka teiste eh, peatükkide sisse ja me võiksime rääkida tõesti siin võib-olla ka rohkem sisserändajate õigustest. ja olen nõus, et on väga tähtis välja tuua pagulaste ja sisserändajate õigused huvitavaks küsimuseks on ka see, mida siin mainiti. nimelt pagulaste ümberpaigutamine Euroopa Liidus. et mis siin saab sisserändajate põhiõigustest? me teame, et Saksamaal on vastu võetud palju otsuseid selle kohta, et valitsus võib pagulasele öelda, kus ta peab elama kui ta soovib saada riigi toetust. kuidas seda ümberpaigutamist Euroopa Liidus korraldada? kui on riike, kuhu pagulased minna ei taha, kuidas me neid sunnime? ja pagulastel on see põhiõigus ise valida. nii et äh, kuidas me saame sundida pagulasi minema riikidesse või nõudma riikidelt, et nad midagi ette võtavad, kui pagulased nendesse riikidesse minna ei soovi. nii et siin on tõesti veel arutamisvajadus suur ja järgnevatel kohtumistel saame me siis äh, selle üle järele mõelda, samamoodi ka veel täiskogul muudatusettepanekuid teha võib-olla siis äh, kahekümne kuuendal septembril kaks tuhat kuusteist on meil siis muudatusettepanekute tegemise tähtaeg ja siis kaheteistkümnendal või kolmeteistkümnendal oktoobril saaksime me siis üheskoos need muudatusettepanekud läbi vaadata. Uh... aitäh teile! meenutan teile veel kord, et muudatusettepanekute tegemise tähtaeg on kuueteistkümnendal septembril keskpäeval. aitäh, härra Nagi! ja nüüd on meil natukene raske olukord, sellepärast et äh, järgmine päevakorrapunkt peaks hakkama alles kell viis ja probleemiks on see, et tegemist on väga tähtsa küsimusega, see puudustab äh, viisasüsteemi lihtsustamist, aga meil kõige tähtsamaid osalisi ei ole kohal, me oleme Ukraina vastutava asevälisministri siia Äh, kutsunud ja sellepärast mul on väga kahju, aga me peame tegema pausi kella viieni. Äh, palun tulge siia paar minutit varem, sest kui põhilised äh, osavõtjad on ka paar minutit varem kohal, siis saame kohe alustada, aitäh! nii, kolleegid, palun võtke istet, me peame koheselt alustama, sest pool kuus peame me minema edasi hääletuse juurde. nüüd viies päevakorrapunkt, mis puudutab äh, viisanõudest vabastamist seoses Ukrainaga ning äh, Ukraina oleks siis äh, viisavabastusega riikide hulgas. eelmise aasta mais tutvustas parlament seda eelnõud ning täna Maria Gabriel, kes on teema raportöör, tutvustab raporti projekti ja tervitan siin ka Olena Zerkalit, kes on Ukraina eurointegratsiooni eest vastutav asevälisminister ja tema on lahkesti lubanud äh, teavitada meie komisjoni Euroopa Liidu Ukraina viisadialoogi teemade viimastest arengutest ja rõhutan veel kord, et pool kuus algab hääletus, seega tegemist on väga olulise teemaga, seega kui te sõna võtate, palun tehke seda võimalikult lühidalt ja igal juhul peame õigeaegselt lõpetama, aga nüüd annaksin sõna raportöörile proua Gabriel, palun suur tänu, härra esimees, kallid kolleegid, minu jaoks on suur heameel täna esitada teile raporti eelnõu Ukraina ja Euroopa Liidu vahelise viisavabaduse kohta ja ennekõike ma tahaksin tänada Ukraina ametkondi ja kodanikuvabadust ja Euroopa Komisjoni väga hea koostöövalmiduse eest, see koostöö on suunud senini väga hästi komisjoni ettepaneku taustal oleme tõstatanud terve rida küsimusi, mis puudutab äh, viisa vabastamise tegevuskava punktide täitmist ja kõikidele minu küsimustele on vastatud rahuldavalt. kõigepealt äh, ma tahaksin rõhutada seda, et viisa vabastamine tõusetub äh, partnerlus partnerlusest äh, Euroopa Liidu ja Ukraina vahel, mis järjest tiheneb. Ukraina on Euroopa Liidu võtmepartner Euroopa naabruspoliitikas ja idapartnerluspoliitikas. assotsiatsioonileping, mis juunis kaks tuhat neliteist alla kirjutati, on tõendus selleks. see ratifitseeriti Euroopa Parlamendis ja Ukraina parlamendis kahe tuhande viieteistkümnendal aastal ühel hetkel. on väga oluline sõnum ja tõend sellest, et Ukraina ja Euroopa Liit ähm, jagavad ühiseid eesmärke ja lähenevad teineteisele poliitiliselt ja majanduslikust vaatevinklist. viisavabastuse samm oleks konkreetne samm ühtsete eesmärkide täitmise nimel ja näiteks selgelt, et me toetame rahu ja stabiilsust ja annaks sellele riigile selge Euroopa-suunalise lähenemise ja sellest oleks kasu Ukraina kodanikele, kes saavad oma vabadusi paremini ära kasutada, õigusriigi põhimõtteliselt kasu lõigata ja see oleks väga oluline samm edasi. me saame täna ainult tunnustust avaldada sellele, et viisavabadusalane dialoog oli tõesti väga eh, hea põhjus, miks läbi viia sügavad reformid just nimelt õigus- ja siseasjade valdkonnas kõik tegevuskava kriteeriumid, mis puudutab dokumentide turvalisust, äh, piiride haldamist ja rände haldamist äh, ning äh, ka välissuhted ja inimõiguste küsimused, kõik kriteeriumid on täidetud. raportöörina pöörasin ma erilist tähelepanu järgmistele küsimustele. kõigepealt võitlus korruptsiooni vastu kolm institutsiooni äh, on äh, loodud korruptsioonivastaseks võitluseks, siseriiklik korruptsioonivastane võitlus, siis äh, korruptsiooni tagajärgedega tegelev amet ja siis korruptsiooni ennetamise amet, need on ametid, mis on täna täiesti operatiivsed korruptsiooni ennetamise amet vastutab selle eest, et äh, taastada usaldusväärsus äh, ukrainlaste seas äh, Ukraina institutsioonide vastu. lisaks sellele on rakendatud ka online süsteem kõrgete ametnike kohta ja nende majanduslike huvide kohta. esimesest septembrist on see käivitunud kaks tuhat kuusteist Äh, eraldati sellele uuele ametile ka rahalised vahendid. ja nüüd äh, ränderisk. Euroopa Liidu viisa äh, on saanud väga vähesed Ukraina kodanikud, taotlused, mis rahuldatakse, neid on väga vähe, paar protsenti ainult ja tegelikult oleks äh, viisavabadus äh, kõige parem lahendus äh, sellele. on tehtud väga head koostööd Ukraina oma, Ukraina ametivõimudega ka inimeste tagasisaatmise osas, kes on ületanud viisa aega. ja biomeetrilised passid on samuti juurutatud ja see peaks lihtsustama Ukraina kodanike liikumist ja üks punkt on veel väga oluline nimelt äh, kuidas võidelda äh, kuritegelike mm, jõukude vastu. ja siit ma jõuangi julgeoleku küsimustele, ma tahaksin rõhutada seda, et äh, piiripunktide ühendamine Europoliga on läinud väga hästi ja oleme jõudnud lõppfaasi koos strateegilise ja operatiivkoostöölepingu täitmisele Ukraina ja äh, Europoli vahel. Ukraina teinud tõsiseid jõupingutusi viisavabaduse tegevuskava osas ja need peavad leidma kinnitamist ka ajas, on väga oluline, et need kriteeriumid, mis on viinud tegevuskava täitmiseni, et need ei unune ja et ei antaks vähikaiku. eriti oluline on institutsioonid, mis on loodud korruptsioonivastases võitluses, nendele ametitele tuleb anda piisavalt rahalisi vahendeid ja poliitilist toetust ja juba on paigas ka instrumendid selle jaoks ja lõpetuseks kutsuksin üles komisjoni liikmeid juba praegu toetama minu raportit, millega kinnitatakse seda põhimõtet, et kõik riigid, kes täidavad kõiki tegevuskava kriteeriume, peavad äh, saama liituda viisavabadus, viisavabastusrežiimiga, sellest sõltub Euroopa Liidu usaldusväärsus kolmandate riikide partnerina ja see on loomulikult veelgi olulisem naaberriikide jaoks, kes on võtnud eh, sihiku Euroopasse eh, tegevuskava kriteeriumide täitmine tagab selle, et riik peab kinni põhivabadusest ja õigusriigi põhimõtetest, mis on ka aluseks Euroopa Liidule ja ma tahaksin tänada juba ette kõiki kolleege, kes on teinud ettepanekuid ja suur tänu täna siis arvamust avaldamast, aitäh! suur tänu! kes siis variraportööridest sõna soovib? palun, kolleeg. aitäh. ECR-i fraktsiooni jaoks on äärmiselt oluline, et Euroopa Liit äh, austaks oma põhimõtteid ja reegleid ja praegusel hetkel, kui me vaatame neid eeltingimusi ja kriteeriumi, mis puudutab viisavabastust ükskõik mis riigi puhul, Ukraina puhul on tegemist poliitiliselt ja strateegiliselt väga märkimisväärse teemaga ja otsustes peame tuginema objektiivsetele, mitte poliitilistele kriteeriumitele. viimases eduaruandes toodi välja, et vajalikud sammud on Ukraina poolt ette võetud, reformid on läbi viidud ja sellisel juhul ei ole õigustatud äh, viivitused ja me võime seda ettepanekut toetada. samal ajal on tegemist riigiga, kus rahvaarv on väga suur, poliitilised ja majanduslikud väljakutsed on märkimisväärsed, see puudutab ka korruptsiooni muuhulgas ja seetõttu nende teemadega tuleb edasi tegeleda, et tagada, et Euroopa kodanikud saaksid toetada sellist viisavabadust. on julgustav, et praegusel hetkel hetkel äh, viisadest keeldumise määr on madal ning äh, koostöö on väga tõhus. Thank you very much. Mr Jezek. suur tänu, härra Jezek, palun. Thank you, chair. Well, the European Commission Euroopa kuni Euroopa Komisjon jõuab järelduseni, et Ukraina täidab vastavad tingimused, siis ütleksin veel seda, et enne suvepuhkust ALDE delegatsioon äh, pidas huvitavaid läbirääkimisi president Porošenkoga, asevälisministriga ning ka kohalike omavalitsuste esindajatega muuhulgas ning saime külastada Poola-Ukraina piiripunkti ning kontrollida, kuidas ametivõimud seal valmistuvad äh, viisavabastuseks ning ähm, jõudsime täpselt sama järelduseni kui komisjon. loomulikult äh, vabaühendused tahaksid, äh, et äh, korruptsioonivastane võitlus kulgeks kiiremini ja selge on, et Ukraina peab reformidega jätkama, aga kokkuvõtlikult me toetame igati viisavabastust ja see lihtsustatud korras Euroopa Liitu reisimine Ukraina puhul, me mõistame, et viisavabastus pakub ukrainlastele ka julgustust ning äh, see võimaldab edastada neile tugeva sõnumi, et Ukrainat ei ole jäetud üksi, vastupidi, Euroopa Liit täidab oma kohustusi Ukraina eest, aitäh! suur tänu! nüüd annan sõna proua Serkelile, et ta saaks omalt poolt kõnelda, aga ma saan aru, et ta igati austab meie reegleid. lugupeetud Äh, parlamendiliikmed, mul on väga suur rõõm siin täna olla, mis puudutab ka Ukraina pingutusi viisavabastuse teemal ja viisavabastuse tegevuskava oli Ukrainas reformide jaoks äh, teekaardiks arvestades kõiki neid teemasid, mida seal käsitletakse ning tuletan meelde, et seal oli sada nelikümmend neli punkti ning meil oli vaja ette võtta nelisada sammu. viimasel aastal suutsime täita enamike eeltingimustest ning võtsime ka lisakohustusi, mis puudutas vajalikke arenguid ja tegevusi seoses korruptsioonivastases võitluses nüüd paar sõna meie peamiste saavutuste kohta ning selle kohta, kuidas me oleme seda tegevuskava omalt poolt ellu viinud. loomulikult biomeetriliste passide kasutusele võtmine ning alates aastast kaks tuhat viisteist hakkas Ukraina väljastama öö, väga turvalisi biomeetrilisi passe, nüüd on välja antud üks koma seitse miljonit biomeetrilist passi ja see võrdub eh, viisade arvuga, mida Euroopa Liit on väljastanud sama ajavahemiku jooksul. mis puudutab võltsinguid, siis Ukraina passe ei ole tuvastatud võltsingutena alates aastast kaks tuhat seitse ja alates sellest ajast oleme märkimisväärselt kaasajastanud oma meetmeid, meil on uus lähenemine rändevallas ning äh, oleme reforminud ka IT-taristut äh, ning äh, see puudutab ka meie tagasivõtulepinguid Euroopa Liiduga ja seda on käsitletud ka raportis. piiriületuspunkte kaasajastati, seal on nüüd biomeetrilised äh, kaablid kasutusele võetud, Interpoli andmebaasiga on ühendus ning kui soovitakse ületada piiri inimeste poolt, keda Interpol taga otsib, siis äh, see tuleb välja. mul on selle kohta ka arv näitajaid, aga ma ei hakka siin aega raiskama. piirihaldust parandati, me oleme läbi viinud riskianalüüsid, meil on ühised äh, piirikontrolli missioonid äh, ning ning Äh, õigusabi antakse ka neile, kes soovivad rahvusvahelist kaitset ning äh, kokkulepe Eurojustiga sõlmiti selle aasta juunis, kahekümne seitsmendal juunil ja läbirääkimised on lõppenud ka strateegilise operatiivkoostöö vallas äh, Euro Europoliga ning nüüd ootame parlamendi ja nõukogu poolt rohelist tuld, et võiksime edasi liikuda mis puudutab inimõiguste olukorda, siis äh, eelmise aasta augustis või äh, allkirjastas president selle suunalised tegevuskavad ning sellega on tegeletud juba novembrist äh, kaks tuhat seitse, kaks tuhat neliteist. lisaks teeme tihedat koostööd kodanikuühiskonnaga ning toimub igapäevane seire arengute vallas. oluline on mainida ka neid muudatusettepanekuid, mida me viisime sisse oma õigustikku ning äh, nüüd ei ole lubatud äh, diskrimineerimine soolise identiteedi ja seksuaalse orientatsiooni põhjal. nüüd äh, märtsis toimunud arengud on andnud käegakatsutavaid tulemusi ka meie tolerantsuspoliitika vallas. eraldi tahaksime keskenduda korruptsioonivastastele reformidele koostöös kodanikuühiskonna ja sotsiaalpartneriga oleme välja töötanud äärmiselt piirava õigusraamistiku, et võidelda levinud korruptsiooniga meie riigis. avatud läbipaistvad valimised ähm, tõstavad usaldusväärsust ning äh, uute institutsioonide suhtes ja see on oluline tagatis ka nende sõltumatuseks näiteks on meil sadu uurimisi, kus uuritakse parlamendiliikmeid, prokuröre, kohtunikke. nüüd on ka elektrooniline huvide deklaratsioon, mis käivitus eh, esimesest detsembrist kaks tuhat seitse, kaks tuhat viisteist. siiani ligi nelikümmend tuhat Äh, omavalitsuse esindajad äh, on avaldanud äh, andmeid. nüüd hõlmab see ligi kolmsada tuhat, et omavalitsuse esindajad, prokuröri, kohtunikku ja nende huvide deklaratsioone. nüüd samamoodi hõlmab see varade deklareerimist ja ma olen äärmiselt tänulik äh, raportöörile, et meie arenguid on hinnatud nii positiivselt ja ma loodan, et te langetate õige otsuse ja toetate Ukrainat äh, reformide teel. ma olen väga tänulik, et ma sain täna siin teie ees sel teemal kõneleda, aitäh! suur tänu ja suur tänu, et olete täna siia tulnud ja meiega liitunud ja nüüd ma tahaksin teada, kas Euroopa Komisjon soovib sel teemal praegu sõna võtta. kui ei, siis võib-olla eesistuja ka mitte. hea küll. kas on veel komisjoni liikmeid, kes tahavad äh, sel teemal sõna võtta? ei ole härra Bernie, palun. aitäh. mina tahaksin tänada mm, proua Gabrieli raporti eest ja ma leian, et äh, on oluline, et meil oleks kogu teave. me juba teame, et, äh, et me teaksime, et kõiki nõudeid on täidetud. seega ma arvan, et äh, me peame kiiresti tegema muudatusettepanekud ja toetama Ukrainat, et nad saaksid viisavabastuse, sest see annab selge sõnumi ka Ukraina ühiskonnale, et nad mõistaksid, et me Euroopa poolt teeme nendega koostööd, et me oleme kõik äh, samal poolel ja ma arvan, et see on ka väga oluline, et äh, kiirendada kõikide reformide läbiviimist ning äh, see tõstab usaldust Ukraina ja Euroopa Liidu vahel. proua Komes, palun. jah, suur tänu, ma tahaksin ka tänada raportööri Maria Gabrieli selle põhjaliku ülevaate eest ja öelda, et ma igati toetan neid järeldusi ja seda, mida ta ütles, et see on äärmiselt oluline, et me täidame oma lubadusi, me, meie partner on kõik kohustused täitnud ja ma arvan, et see on nii poliitiliselt kui strateegiliselt oluline, et me siis kohtleme Ukrainat nii nagu lubatud. aitäh ja nüüd annan sõna proua Gabrielile kokkuvõtteks ja vastusteks nendele kommentaaridele, mis ta on kuulnud suur tänu, tahan lihtsalt tänada kõiki kolleege, kes äh, osalesid arutelul ja suur tänu ka asevälisministrile. saadame täna väga selge sõnumi välja, kui me räägime viisadest, räägime kodanikest, Ukraina kodanikest konkreetselt ja jätkub nüüd siis see protsess, on tõesti aeg hakata tulemusi tootma. Thank you very much indeed um,. Can I just aitäh, kas, äh, kui lubate, siis uh veel kord muudatusettepanekute esitamise tähtaeg, viieteistkümnes september keskpäeval. suur tänu. ja nüüd katkestan koosoleku paariks minutiks. hääletus algab meil täpselt pool kuus Ladies and gentlemen, could kolleegid, palun kontrollige, kas teil on hääletuskaardid äh, kaasas, sest kohe hakkame hääletama. Right, ladies and gentlemen. niisiis, äh, daamid ja härrad, hakkame hääletama. kolleegid, esimesena raport, esimene hääletusel kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa ja Gruusia on täpsemalt äh, teemaks. proua Gabriel, te olete raportöör, kas soovite sõna? ei, sellisel juhul lähemegi siis hääletuse juurde kõigepealt muudatusettepanek kolm ja neli. hääletame üheskoos. hääletame. oled avatud. hääletus lõppenud. tagasi lükatud muudatusettepanek viis. hääletus avatud. hääletus lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek kuus, hääletus avatud. hääletus lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek seitse hääletus avatud. hääletus lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek kaheksa. hääletus avatud. hääletus lõppenud. tagasi lükatud. nüüd siis taandeid ja põhjenduspunktid. muudatusettepanek üks hääletus avatud. hääletus lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kaks, ähm, Taane kolm B, uus hääletus avatud. hääletus lõppenud. tagasi lükatud ja põhjenduspunkt kolm, muudatus üheksa, hääletus avatud. sotsiaaldemokraate on liiga palju saalis. jube, jube, jube. üks on üle. nii et üks teie seast võiks kiusatusele vastu panna. hääletus on lõppenud see on tagasi lükatud. ja nüüd hääletame teksti muudetud kujul, hääletus on avatud. hääletus lõppenud. vastu võetud ja nüüd hääletame läbirääkimiste avamise ja meeskonna osas, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. Now we move to the second vote. Läheme edasi, teine hääletus. proua Hoolmeier soovib sõna. Ich möchte für die EVP eine kurze rahvapartei nimel tahan teha avalduse järgmise hääletuse kohta. meil on väga kahju, et ei olnud võimalik oodata nii kaua, kuni Kosovo täidab kõik kriteeriumid. me leiame aga sellegipoolest, et täpselt samamoodi nagu ka kõikidelt teistelt riikidelt nõutakse äh, Äh, kõikide kriteeriumite täitmist ja see on hädavajalik ja tavaliselt peaks hääletus toimuma alles siis, kui kriteeriumid on täidetud, sest siis ainult kõik saavad äh, veendunult hääletada siis poolt või vastu. mul on väga kahju, et Kosovo puhul need kriteeriumid on täitmata ja Rahvapartei nii kaua, kui kriteeriumeid pole täidetud, viisalihtsustusrežiimi poolt hääletada ei saa võib, meil on väga kahju, et ei olnud võimalik paar nädalat seda hääletust edasi lükata, ma oleksin soovinud, et see oleks nii, sest kui me hiljem hakkame Türgi ja teiste riikidega viisalihtsusrežiimi üle hääletama, siis peavad meil kehtima täpselt samad standardid, nii et kas kriteeriumid on täidetud või mitte. Kosovo puhul ei ole kriteeriumid täidetud ja sellepärast on mul väga kahju, et me täna hääletame kui kuni täiskoguni Kosovo täidab kriteeriumid, siis otse loomulikult oleme või äh, nõus seal hääletama äh, lihtsustusrežiimi poolt. enne kui me hakkame selle üle arutelu pidama, see nüüd sõltub küll äh, nüüd esimehe teatest, aga kui vaadata neid reegleid, mida me siis rakendame, kui on päevakorra vastu, avaldatud päevakorra vastu proteste, siis tuleb neid teha Äh, sellel hetkel, kui neid tehakse ja täna pärastlõunase päevakorra kohta proteste ei esitatud ja mina leian, et äh, kui teised nüüd küll sellele vastu pole, ma siiski leian, et äh, me peaksime päevakorrast kinni pidama, ükskõik millised on need argumendid siis nende vastu tõstetakse. mul on väga hea meel, et te tõstatasite selle küsimuse ja olen äh, nüüd äh, valmis ära kuulama ka neid, kes soovivad teile vastu rääkida. proua Sippel, te soovite seda teha ja siis vaatame, kuidas edasi minna. aitäh! kõigepealt mul on väga hea meel, et te, härra esimees, mainisite seda, et päevakorra muudatusi tuleb teha siis, kui neid tehakse. meil on selged menetluslikud reeglid, nii et eelmisel nädalal või selle kohtumise alguses oleks pidanud äh, esitama protesti ja mind praegu paneb üllatama see, et mis nüüd täna pärastlõunast või reedest tänaseni on äh, juhtunud, nüüd äkitselt on vaja see päevakorrapunkt päevakorrast maha võtta. ja teiseks muidugi viisalihtsustussüsteem Kosovoga ei lähe käima enne, kui kriteeriumid on täidetud ja täiskogul saame me seda küsimust arutada ainult siis, kui kriteeriumid on täidetud ja ma ütlen selgelt välja, et meie fraktsioon ei ole nõus seda panema täiskogu päevakorda enne, kui kriteeriumid on täidetud, aga täna me võime siiski hääletusega jätkata. Um, well, the... aitäh! tahaksin komisjoni esimehele midagi öelda, ütleb proua Hoolmeier ma eelmisel nädalal neljapäeval andsin komisjoni esimehele sellest teada, mitte sellel nädalal. You realise the difficulty, don't you uh,, Mrs Hill? Te saate kindlasti aru, et see on äh, väga raske minu jaoks, sest ma lähtun päevakorrast ja just nendel põhjustel annangi kõikidele sõna, et kui teil on probleeme päevakorraga, siis on teil võimalus see tõstatada hetkel enne, kui päevakorda kinnitatakse, aga kui päevakorra on kinnitatud, siis ma arvan, et on väga raske nüüd hakata päevakorda muutma saan aru teie argumentidest, tõesti, siin võib olla päris häid põhjuseid, miks edasi lükata, aga pean otsuse vastu võtma ja ma arvan, et äh, mul on väga raske midagi selles osas ära teha ka nädalaid hiljem. nii et ma arvan, et me peaksime jätkama ja ma vabandan, kui see pole see, mida te olete koridorides arutanud, aga praegusel hetkel ma siiski teen ettepaneku jätkata hääletusega. Case, in which case I am, I am ruling to that and uh... nii et äh, mina otsustangi ja siis nii teemegi. nii et hääletame. Thank you. This is the last vote of today as well. It's the legislative see on täna viimane punkt, mille üle hääletada. see puudutab äh, äh kolmandaid riike, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud ja Kosovo on seekord meie päevakorras ja raportöör proua Fajon saab sõna. aitäh, tegemist on väga tähtsa hääletusega, täna me saadame väga selge sõnumi Kosovole, et me võtame seda küsimust tõsiselt ja ma kasutaksin nüüd ära võimalust ja kutsuks ametivõime Kosovos üles kõrvaldama viimaseid tõkkeid selleks, et meil oleks võimalik Euroopa Parlamendi täiskogule anda roheline tuli viisavabastusele. kuid praegusel hetkel on tõesti kõik tingimused täidetud selleks, et hääletada. see on väga tähtis ka noore põlvkonna jaoks. libekomisjon on alati viisavabat reisimist toetanud ja sellepärast teen ka ettepaneku hääletusega jätkata. aitäh! asume kohe hääletama. kõigepealt muudatusettepanekud üks ja kaks Neid hääletame koos, sest need on ühesugused, äh, hääletus on alanud. Vote is open and hääletus on lõppenud. Um, socialist, you've done it sotsiaaldemokraadid, jällegi, teil on liiga palju, teid on liiga palju. nii et ärge nüüd siin lisage järjest, kui me hääletame. hääletus on alanud hääletus on alanud ja nüüd ka kohe lõppenud. tagasi lükatud. edasi lõiked, lõige üks, sissejuhatav osa, muudatusettepanek kümme, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud and that has been vastu võetud, ei, siiski tagasi lükatud, tagasi lükatud, vabandan. Has been rejected, okay and tagasi lükatud edasi lõige üks äh,, muudatusettepanek üksteist, hääletus on alanud. Vote is closed hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. ja nüüd äh, viited, muudatusettepanek kolm, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud edasi muudatusettepanek neli, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. nüüd viide neli, muudatusettepanek viis, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. edasi muudatusettepanek kuus, põhjenduspunkt kaks, hääletus on alanud. The vote is closed. Rejected um, recital 3, amendment 7. The vote is open. hääletus on alanud. The vote is closed. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. järgmiseks muudatusettepanek kaheksa. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek üheksa, põhjenduspunkt neli, hääletus on alanud hääletus on lõppenud tagasi lükatud. nüüd hääletus teksti üle muudetud kujul, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. ja nüüd äh, institutsioonide vaheliste läbirääkimiste alustamise ja läbirääkimismeeskonna üle hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. meil oli vaja absoluutset häälteenamust. suur tänu, daamid ja härrad, sellega on hääletus lõppenud. Just before you leave uh,, any other enne kui lahkute, muud küsimused, neid ei ole. järgmised koosolekud kaheksandal septembril kell kolm pärastlõunal ja kaheteistkümnendal septembril kell seitse Strasbourgis aitäh! hääled, koosolek on lõppenud.